Prince. armsad sõbrad, daamid ja härrad, alustagem. meie koosolekut esmaspäeval, kolmandal detsembril. kõigepealt päevakorra vastuvõtmine. kui kommentaare ei ole, siis võib päevakorra vastu võtta. kommentaare ei tundugi olevat. nüüd esimehe teadaanded. Neid ei ole järgmine päevakorrapunkt, number kolm. eelmiste koosolekute protokollide kinnitamine, kolmanda, viienda novembri kaks tuhat kaheksateist koosoleku protokoll kinnitatakse, kui koosoleku lõpuks pole esitatud ühtegi vastuväidet. Pä-, päevakorrapunkt number neli. elektrooniline hääletus. esimene hääletusele minev päevakorrapunkt on avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine, uuesti sõnastamine. kas teil on protseduuriline märkus? jah, palun. ma ei tea, kas see on päeva protseduuriline, võib-olla pigem info sõnavõtt. kas meil on mõttekas hääletada kell neli esmaspäeva pärastlõunal, ma räägin siin enda nimel ka, mina sain täna kell üks päeval teada, et ma pean äh, kella neljaks siia hääletama tulema. võib-olla oleks äh, saadikutele mugavam hääletada esmaspäeval hiljem või teisipäeval ja, või kolmapäeval. minu enda pärast ei pea ju kohe hakkama reegleid muutma, aga ma arvan, et suuremal osal kolleegidestki on samasugune seisukoht. aitäh! uh,. Okay uh,, dear friends, it was other possibility. sõbrad uh,, meil on vähe aega, uh, teine võimalus hääletada oli järgmisel esmaspäeval Strasbourgis seega pidime valima, uh, kas järgmisel esmaspäeval uh, hääletada koos, lisaks kõikidele teistele aruteludele, siis leidsime, et mõistlikum oli kohtuda esmaspäeval Brüsselis. mõned teist tõenäoliselt pole rahul sellega, ma mõistan seda, paljud teist aga oleks rahulolematud, kui me hääletaksime esmaspäeva õhtul Strasbourgis, see on täiesti kindel, sest selle peale protesteeritakse alati. ja see on viimane koosolek sellel aastal äh, Strasbourgis siis Äh, rohkem sellel aastal meie koosolekuid ei ole, seega vabandust, Sean, meil oli valida kahe halva valiku vahel. ja üritasime anda endast parimat. olgu, alustame. avaliku sektori valduses oleva teabekaart taaskasutamine. Äh, testihääletus. väga hea algus. alustame testhääletusega. hääletus on lõppenud. suur tänu. hääletame siis raporti projekti avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise üle. raportöör on kolleeg Nioklis Silikiotis kompromiss muudatusettepanek A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üks ja libe kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. IMCO kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend viis sada viiskümmend neli, sada viiskümmend kolm, kes, mis on identsed, kes on poolt, vastu, kontrollime. I close the vote. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaks A poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss äh, kaks B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. libe kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, libe kakskümmend viis. libe twenty five. libe kakskümmend viis, hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend ja IMCO nelikümmend kolm, identsed poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, era-, kontrollime muudatus kolmkümmend kolm, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli ja libe kolmkümmend koos, poolt, vastu, er-, kontrollime. And I close the vote. hääletamine on lõppenud. vastu võetud sada üheksakümmend seitse ja sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. jäi ebaselgeks. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmisena sada üheksakümmend üheksa, IMCO nelikümmend neli poolt, vastu kontrollime. vist vastu võetud, aga kontrollime. okei okay., better to check, I close the vote. Accepted. vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaks poolt vastu, erapooletud, kontrollime, kakssada kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. IMCO nelikümmend seitse poolt, vastu, kontrollime. IMCO nelikümmend seitse. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada kuus ja libe kolmkümmend üks üheskoos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada üheksa, IMCO nelikümmend kaheksa, libe kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada, kakssada kolmteist ja libe kolmkümmend seitse ja IMCO nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viisteist, IMCO viiskümmend, libe kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitseteist, IMCO viiskümmend üks, libe kolmkümmend üheksa poolt, vastu, era-, kontrollime. kakssada seitseteist. ja teised. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada üheksateist, IMCO viiskümmend kaks, libe nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, libe nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud. teeme uuesti, libe nelikümmend üks poolt, vastu, era-, vastu võetud, kakssada kakskümmend, libe nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kakssada kakskümmend ja libe nelikümmend kaks. And I close the vote. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. IMCO viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kaks D, kakssada kakskümmend kolm D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud libe nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud IMCO kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud IMCO kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud libe nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend seitse, Inko viiskümmend, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, kontrollime, nelikümmend viis. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, nelikümmend kuus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada viiskümmend kaheksa D poolt, vastu seda tuleb kontrollida jälle. I close the vote. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, IMCO seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud IMCO seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt. üks hetk, kakssada kuuskümmend üks kõigepealt, pärast IMCO seitsekümmend viite, mis võeti vastu. peame vahele jätma kaks, kakssada kuuskümmend ning hääletame kakssada kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kümme poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, seitse, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaksteist poolt vastu erapooletud, vastu võetud. kuld seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. järgmisena kolmsada kolmteist ja IMCO kaheksakümmend kaheksa poolt. vastu kontrollime. kolmsada kolmteist hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kolmsada kaheksateist. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kolmsada üheksateist, Timko üheksakümmend poolt, vastu erapooletud, kontrollime jällegi. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend seitse, IMCO kuus, libe neli ja kolm poolt, vastu, erapooletud kontrollime. hääletamine on lõppenud. vastu võetud ikkagi. libe viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viis poolt, vastu erapooletud, kontrollime. viis. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss E poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, IMCO küm po-, kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, libe üheksa poolt, vastu vastu võetud. jah, vastu võetud, vabandust. järgmisena üheksa poolt vastu. kontrollime, üheksa. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek üheksa. veel kord, mitte libe üheksa, muudatusettepanek üheksa. veel kord kontrollime muudatusettepanekut üheksa. elektrooniliselt. muudatusettepanek üheksa. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmisena kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend neli, libe üksteist, IMCO neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa, libe kolmteist poolt vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss hash poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada neli poolt, vastu kontrollime sada neli. sada neli hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss I poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss J poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss K poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuld kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuld neli poolt, vastu, kontrollime, kuld neli. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, IMCO kakskümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud sada kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu. Te ei hääleta korralikult, sada kakskümmend kaheksa elektrooniline kontroll, sest ma ei näe, kuidas te hääletate. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmisena sada kakskümmend üheksa D, IMCO kakskümmend seitse D poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud IMCO kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss L poolt, vastu erapooletud, vastu võetud info kakskümmend üheksa poolt vastu erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kolm, IMCO kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, kontrollime, kahekümne viies. kontrollime kahekümne viiendat ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuld kuus poolt, vastu. kontrollime. kuld kuus. hääletus on lõppenud. vastu võetud IMCO kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend üheksa, IMCO kolmkümmend kuus, libe kakskümmend kaks poolt, vastu, ära kontrollime. kolm muudatusettepanekut üheskoos, sada nelikümmend üheksa, neist esimene. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, libe kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend, Imko kolmkümmend seitse poolt. vastu. kontrollime. Mhm. hääled on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on endiselt alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud, palju õnne raportöörile. järgmisena hääletame tuumarajatiste dekomisjoniseerimise institutsioonide, järgmisena institutsioonide vahelise läbirääkimise mandaat vastavalt re-, reeglile kuuskümmend seitse C hääletus on lõppenud ka selle kohta. aitäh, suur toetus, palju õnne raportöörile, nagu te kõik teate, siis läbirääkimised algavad nii kiiresti kui võimalik, seetõttu oli vajalik selle teema üle hääletada äh, sellel aastal veel. vabandan selle eest, aga ITRE komisjoni Äh, koosolek pidi äh, juba algselt täna toimuma, seega mingit probleemi ei olnud tegelikult. härra raportöör, palun. Äh, eh, aitäh. sooviksin tänada kõiki variraportööre, nende abilisi ja ka IT-sekretäriaati väga suure abi, koostöö ja koostöö eest. loodetavasti nende toel suudame me ka parlamendi seisukohti tugevalt kaitsta. aitäh kõigile abistajatele. suur tänu kolleegile. järgmine päevakorrapunkt number viis me hääletame raporti projekti ruumarajatiste dekomisjoniseerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbelise rahastamiskava kehtestamise üle. Peeter, Peeter Korumbašev on raportöör ja alustame. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 muudatus kakskümmend seitse poolt, vastu. kontrollime seda, kakskümmend seitse. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda. kolmkümmend. kolm, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, üksteist kallid sõbrad, kontrollime üheteistkümnendat. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kaks, kompromiss kaks. põhjenduspunkti viisteist kohta poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, lõpphääletus, nimeline hääletus hääletus algab. hääletamine on lõppenud. suur tänu. suur toetus, õnnitlused raportöörile. nagu te teate, see on seotud eelarve küsimustega ja see tuleb uuesti hääletusele ka täiskogul. kõik eelarvega seotud teemad lähevad hääletusele ka täiskogul. sest komisjonide tasandil ei ole võimalik läbirääkimisi alustada. järgmine raporti projekt Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahendi loomine, mis täiendab naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendid Eurotami asunud läbi. kolleeg äh, Vladimir Urutšev on raportöör, muudatusettepanekud üheksateist, kakskümmend, kakskümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu. kontrollime seda. palun tõstke kätt, sõbrad, muidu ma ei näe teid. kakskümmend kuus. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kümme, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse ja kümme, teine osa koos, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kas te soovite kontrollida? olgu. viiskümmend seitse ja kümnenda teine osa koos. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, kontrollime seda muudatusettepanek kuuskümmend üks. muudatus kuuskümmend üks. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda hääletamine on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime ka kuuekümne kaheksandat, kuuskümmend kaheksa. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime seda kuuskümmend üheksa. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek. kas on vastuväiteid? neli kolleegi ei ole kedagi. hääletame suulist muudatusettepanekut poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. ma ei näe teie käsi. üldse mitte. seitsekümmend neli. kontrollime seitsmekümne neljandat hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud loomulikult. palun, sõbrad, tõstke kätt. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, see oli selge. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitseteist. soovite kontrollida? olgu, seitseteist. muudatusettepanek seitseteist. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kuusteist ja kaheksateist koos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime seda, seitsekümmend kaheksa hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. seitsekümmend üheksa. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kaheksakümmend poolt, vastu kontrollime kaheksakümnendat. kontrollime ju kaheksakümnendat, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks ja üheksateist koos, kakskümmend neli ja kaks koos. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm ja nelikümmend üheksa koos poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seekord. kompromiss kuus, poolt. kas te soovite kontrollida kaheksakümne kolmandat ja neljakümne üheksandat? olgu, kontrollime. kontrollime. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kuus, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus koos kahe, kuue, kaheksandaga poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kahekümne viiendat kontrollime kahekümne viiendat. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kahekümne seitsmendat, kontrollime kahekümne seitsmendat. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaks poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu. kontrollime seda. kuus. hääletamine algas ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis ja nelikümmend kuus koos, poolt vastu, erapooletud vastu võetud nelikümmend seitse poolt, vastu. kontrollime neljakümne seitsmendat, nelikümmend seitse. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viiskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus raporti projekti üle muudetud kujul. nimeline hääletus, hääletus on avanud. hääletus on lõppenud. suur tänu. selge toetus ja õnnitlus raportöörile lugupeetud juhataja, ma panin tähele, et eelmise hääletuse puhul minu muudatusettepanek kaks kolm kaks ei pandud hääletusele ja ma palun, et seda hääletatakse, see on artikkel viienda kohta, see on uus muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaks. meie sekretäriat kontrollib asja üle ja tuleme selle küsimuse juurde tagasi pärast järgmist hääletust, kuna selleks on vaja aega. ma vabandan selle pärast, me kontrollime seda üle. ja nüüd me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ühtse turu ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistikaprogrammi loomine äh,. arvamuse koostaja Patricia Toia, meie aseesimees kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu er,, kontrollime seda, kakskümmend kaks. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. sada viiskümmend kuus. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, kontrollime seda, sada viiskümmend kaheksa. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu kontrollime seda, kakskümmend kuus. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime seda, sada kaheksakümmend üheksa. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud Te ei tõsta kätt. peame seda kontrollima. kolmkümmend kaks. kolmkümmend kaks. kolmkümmend kaks. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud sada üheksakümmend ja kolmkümmend kolm koos. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmteist poolt, vastu, kontrollime seda, kakssada kolmteist hääletamine on lõppenud.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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, kaks, kolm poolt, vastu. kontrollime seda, kakssada kakskümmend kolm. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kaks, kaks, neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, kaks, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend poolt vastu. kontrollime seda kuuekümnendat. kontrollime kuuekümnendat. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend üks poolt, vastu. kontrollime seda ka. kontrollime kuuekümne esimest. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, kuuekümne neljandat. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, ta vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt,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 erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kümme poolt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 vastu võetud, kompromiss viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, keegi jäi erapooletuks, sada kakskümmend kuus poolt, vastu. kontrollime seda, sada kakskümmend kuus. sada kakskümmend kuus. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, sada kolmkümmend poolt, vastu, kontrollime seda ma vabandan, sada kolmkümmend. sada kolmkümmend. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, kontrollime seda sada kolmkümmend üks hääletamine on lõppenud, selgelt tagasi lükatud, nagu me näeme. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, sada kolmkümmend üheksa. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, üksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kolm, sada poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. tulemus oli ebaselge. suur tänu, tagasi lükatud, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, sada nelikümmend neli sada nelikümmend neli. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, sada nelikümmend viis. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud sada nelikümmend kuus poolt, vastu, kontrollime ka seda sada nelikümmend kuus hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algab. hääletamine on lõppenud, selgelt vastu võetud, suure toetusega õnnitlused raportöörile. nüüd me läheme tagasi ja palun, proua, palun. tahtsin ainult äh, tänada kaasraportööre, tahtsin just äh, sõna võtta, et öelda, et nii palju, kui meie kuulnud oleme, IMCO komisjon äh, kellega teeme koostööd, ei toetanud, toetanud meiepoolset avatust, üritasime kõigi variraportööridega võimalikult avatuks jääda ning nii palju, kui meie kuulenud oleme, on IMCO komisjon väga piirav olnud ning äh, loodetavasti äh, saame fraktsioonidega koostööd teha, et, äh, et kogu meie siin tehtud töö nüüd IMCO suhtumise tõttu untsu ei lähe. suur aitäh teile, proua raportöör. see oli väga oluline, sest meil on ainult pädevus äh, kogu selle osa üle, mis on seotud äh, VKI-dega, nii et äh, kontrollime seda asja, seda äh, ei tohiks otsustada äh, äh, täielikult enne, kui me IMCO-s hääletatakse ja alles siis saab ju minna äh, täiskogule. IMCO-s peab äh, see asi jätkuma ilma hääletuseta. aitäh, Fratriitsie, see oli väga oluline ning nüüd lähme taas kord siin Ikiotisi raporti juurde ning nagu meie kolleeg seda ütles, et peaksime minema muudatusettepaneku juurde kaks, kolm, kaks ning seda kontrolliti ja teil on tõepoolest õigus, peaksime seda hääletama. nii et palun äh, leidke, äh, palun leidke Neoklisi Likiotise raporti juurde. muudatusettepanek äh, kakssada kolmkümmend kaks seda on IMCO kuuskümmend üks, pärast seda on kompromiss üheksa, aga meie hääletame nüüd äh, muudatusettepanekuid kakssada kolmkümmend kaks, mille esitas proua Reda. kes on poolt? ja vastu? see on tagasi lükatud. see on tagasi lükatud aga igatahes suur tänu selle eest, et meile meenutasite, et meie menetlus polnud korrektne, aitäh, kallid kolleegid, enamus äh, tänaseid äh, teemasid läheb äh, hääletusele täiskogul, sest eelarve puhul on see väga oluline. kui te lahkute saalist, palun pidage meeles, et meil on jõuluvastuvõtt, kui teil ei ole aega pärast tagasi tulla, siis äh, häid jõule kõigile, paremat võimalust äh, seda soovida ei ole. Äh, nii et kas häid jõule või tulge tunni pärast tagasi. meil on jõuluvastuvõtt ning nüüd lähme siis järgmise päeva korra punkti juurde. ning see on on siis toauuring. STOA uuring, milles käsitletakse 3D bioprintimist meditsiinilistel ja inimese täiustamise eesmärkidel. Be... ning sel, sel teemal toimub mõttevahetus ning äh, uuring esitab põhjaliku ülevaate tulevastest ähm, arengutest 3D bioprintimisest äh, ja selle mõjust. tegemist on olulise uurimisküsimusega Euroopa Liidus, see tekitab ka sotsiaalseid, eetilisi ja majanduslikke probleeme. ning äh, selle äh, uuringuga võimalik tutvuda Euroopa Parlamendi veebileheküljel ning äh, äh, meie äh, külaline on Christopher Kohnen Karlsruhe Tehnoloogia Instituudist, nii et palun võib ta asuda ettekande juurde ning tere tulemast Euroopa Parlamenti Well, if, uh, if anybody should leave immediately. kui keegi soovib äh, lahkuda, siis äh, on võimalik äh, võib-olla proua Niibler või keegi niisiis tänase kohtumise lõpus tuleb siia Euroopa Küberturvalisusamet. me muutsime lihtsalt järjekorda, sest te peate lahkuma, nagu ma aru saan, Angeelika. et tulete tagasi, et jagada meiega äh, natukene infot. Äh. aitäh, härra esimees, armsad kolleegid, ma teen tõesti väga-väga lühidalt, sest eelmisel nädalal ma juba sain teile äh, kanda ette Äh, küberjulgeolekuameti kohta. meil toimus veel üks äh, triloog pärast seda ettekannet, me äh, suutsime mitmetes küsimustes kokku leppida, paar küsimust on veel lahendamata siiski ning võib, ma arvan, et Stras-, Strasbourgis jah, toimub esmaspäeval viimane triloog, siis üritame jõuda kokkuleppele see, siin on äh, lahtiseid küsimusi, nagu näiteks sertifitseerimise äh, kohustus äh, ja, ja haldusteemad, aga loomulikult on valmisolek kõikides lahtides, lahtistes küsimustes ka kokkuleppele jõuda, esmaspäeval Strasbourgis toimuv viimane triloog ja meil, mul rohkem sellest teada anda polegi. Thank you very much. Thanks a lot, it was a, uh, a point okei okay,, see oli siis päevakorrapunkt number kolmteist, kas keegi soovib selle kohta midagi öelda? ei, siis mingem tagasi päevakorrapunkti kaheksa juurde, STOA uuringust. 3D bioprintimine meditsiinilistel ja inimese täiustamise eesmärkidel. Teil on sõna. suur aitäh, härra esimees. hea meelega tutvustame teile seda uuringut meile esitas äh, taotluse selle äh, koostamiseks härra äh, Tamburano ning olen valmis kahtlemata ka küsimustele vastama. see on pisut aeglane, miks selline ähm, ähm bioprintimine äh, problemaatiline meie oleme võtnud äh, arvesse äh, äh, siis ühest küljest bioloogiliste materjalide kasutamine, teisest küljest nende võimalused meditsiinis, näiteks proteeside väljatöötamisel ning bio AM võimaldab äh, näiteks äh, näiteks äh, kasutada 3D printimist väga spetsiifiliste juhtumite puhul, näiteks jäsemeproteeside või, või hambaravi valdkonnas. see aitab kulusid vähendada ning see praegusel hetkel juba hakkab toimuma, kuid väga palju oodatakse ka tulevikust näiteks mitte ainult eh, meditsiinivaldkonnast, vaid ka nii-öelda inimese täiustamise eesmärgil. ehk siis saab kasutada meditsiinilisi tehnoloogiat, et eh, täiendada inimesi, kes, eh, kellel pole otseselt meditsiiniprobleeme sellistel äh, küsimustel on aga ka muid aspekte peale meditsiiniliste, leidsime, et Euroopa Liidus äh, poliitikal võib äh, selliste tehnoloogiate väljatöötamisel tugev mõju olla. tuvastasime, nagu näete viimases peatükis, kolm põhilist poliitilist küsimust, näiteks kasu mitte osas ning erinevate seadusandluste konflikte ja innovatsioon, mis tuleb välja, ühelt poolt tuleb avalikust ja teiselt poolt erasektorist. kui nüüd keskendume eh, kitsamalt eh, seaduslikele aspektidele, siis eh, on kaks võimalust. ühest küljest, mis on seotud spetsiifiliste määrusküsimustega ning kiirusega Te, te näete, ühest küljest keskendutakse võimalik võrdsele ligipääsule eh, paljude kasutajate poolt, teisest küljest keskendutakse sellisel juhul teatud rakendustele ning eh, sellise seadusandlus eh, käsikäes innovatsiooniga. aga kahjuks on see pisut aeglane teiseks äh, kasumite õiglane jaotamine. siin osas äh, toimub äh, vaidlus ühest küljest avatusele ja teisest küljest ligipääsule. mitmed ettevõtted praegusel hetkel juba on juba väga aktiivselt tegevuses, tegevuses 3D printimisturul, meie väidame, et Euroopa Liidu eh, poliitika peaks kasut-, eh, keskenduma spetsiifilistele kasutustele, teisest küljest väga lõh- ja laiapõhjalisele lähenemisele. see on seotud turvariskiga. võib-olla te kuulsite möödunud nädalal arutelusid eh, näiteks uurivate ajakirjanike võrgustik leidis, et reeglid on Euroopas liialt äh, Ehm, nõrgad ning äh, võivad tekitada spetsiifilisi terviseprobleeme, näiteks puudutab see implantaate. samas äh, on äh, võimal-, vajalik üles ehitada ka kõikehõlmav Euroopa võrgustik, üks kas on võimalik kuidagi ka seda edasi kerida ning lõpuks siis äh, avalik osalus ja kodanikupoolne innovatsioon. see puudutab eelkõige ressursse. võib öelda, et tuleks eristada ühest küljest seda kui avaliku, selle huvi pakkuvat temaatikat ning, ning küsimus puudutab ka selle kasutust väljaspool meditsiinivaldkonda ning äh, nagu te teate, toimub äh, ka kodanikepoolne innovaatiline liikumine, leidsime, et mõlemad aspektid on olulised, eriti äh, avalikkuse osaluse küsimuses algusest peale oleks vaja käivitada avalikku dialoogi, et ühest küljest ennetada kuulujutte ja teisest küljest alustada muresid ning teisest küljest need äh, ise kasutajad, autonoomsed kasutajad võivad olla väga kasulikud näiteks nišiturgude täitmiseks äh, ning vajaduspõhiste äh, tehnoloogiate väljatöötamisel. kuid taas kord tekib siin küsimus mõningate kasutuste reguleerimise kohta, eriti puudutab see just turvalisuse elemente ning kui nüüd vaadata tulevikku, siis äh, kokkuvõtteks peab ütlema, et äh, sellel äh, valdkonnal on äärmiselt suur potentsiaal, kes pikas perspektiivis hindade alandamisel, kvaliteedi parandamisel, detsentraliseerimisel ja nii edasi. seega Euroopa peab otsustama, milline lähenemine on kõige korrektsem ja äh, konkurentsivõimelisem globaalsel turul. ning äh, mõtlema peab globaalse konkurentsi peale, et sest äh, korrutatakse pidevalt, et ameeriklased on meist aastakümneid ees, kuid tegelikult et, et, turud, kui teil domineerivad teatud USA ettevõtted kuid äh, samas oleks hea meie väärtus äh, äh, ahelad üles, üle vaadata, nii et selles osas oleks hea langetada otsuseid selliste eesmärkide nimel. praegusel hetkel on selge potentsiaal nišivajaduste rahuldamisel, mis on väga olulised ning me väidame, et kodanike algatusega seotud arenguettepanekud on äärmiselt olulised ning ärgem unustagem, et kohe, kui me räägime meditsiinilistest rakendustest, siis eh, mõte, et kodanikud võivad neid välja eh, töötada väljaspool laboratooriumi, tekitab avalikkuses muret. seega ma arvan, et oleks eh, kasulik praeguses kontekstis äh, Ehm, eh, kombineerida sellised arengud avaliku aruteluga, et eh, tuua see temaatika kodanikele lähemale. eelkõige puudutab see tuleviku eh, are-, 3D printimistehnoloogiat, siis see on juba arenduses, kuigi turule jõudmisest veel kaugel ning eriti puudutab see mittemeditsiinilist kasutust. olen leidnud, et äh, reguleerimine on äärmiselt oluline selles valdkonnas, see võib tekitada väga suuri muresid. ma rääkisin pisut kiiremini, kui äh, meil oli ette, kui ma arvasin, nii et meil on nüüd rohkem aega aruteludeks. suur aitäh tähelepanu eest! suur aitäh teie ettekande eest! ning nüüd, kallid sõbrad, sooviksin ma küsida, kas keegi sooviks alustada arutelu. palun olgem avatud, see on uus äh, tehnoloogia, väga oluline tuleviku jaoks. kuidas te suhtute sellesse küsimusse, proua Niibel? aitäh, härra esimees, suur tänu selle ettekande eest ma ei sooviks rääkida nendest erinevatest võimalustest, aga vahest annate te ülevaate, millises olukorras on Euroopa praegusel hetkel selle tehnoloogiaga võrreldes meie konkurentidega. kas ameeriklased või muud tegijad üle maailma on meist ettepoole jõudnud või oleme meie liidrid? okei okay,, thank you very much. suur aitäh teile kas veel on küsimusi? mul on küsimusi, sest me valmistasime ette küsimusi, sest need võiksid olla väga huvitavad eh, meie tegevuse jaoks ITRA komisjonis, kõrgetasemelised eh, standardid 3D bioprintimise valdkonnas, kuidas praegused eh, puudu, kuidas see praegune taseme e vahe eri riikide vahel võiks äh, lahenduse leida, sest standardeerimine, standardiseerimine on siin väga tähtis. me teame, et selleks on väga spetsiifilised vahendid olemas äh, ning äh, see tekitab meis teatud äh, kahtlusi, kuidas Euroopa äh, saaks äh, ära hoida monopoolset turgu ja liiga kõrgeid hindu. ja õiguslikud küsimused on samuti olulised. mis küsimusi tõstatab 3D printimine? sest kindlasti need leiavad lahendust äh, tulevikus ning äh, see peaks olema seotud ka paljude eetiliste küsimustega, võib-olla võiksite ka sellest midagi rääkida. ning võib-olla kõige olulisem küsimus on äh, ITRA komisjoni jaoks see, te oskaksite mu küsimustele vastata, oleks see meie jaoks väga huvitav. kas kellelgi on veel küsimusi? I do not see any other, so I would like to. ei näe, et oleks. Yeah, thank you for this uh, interesting question. suur aitäh nende huvitavate küsimuste eest. kas meie oleme ees või teised. selge on see, näiteks äh, Ameerika või Jaapan, kus äh, selline meditsiinitööstus on äärmiselt kõrgetasemeline ning biomaterjalide kasutamine muutub aina tavapärasemaks äh, seda kasutatakse mitmes eri valdkonnas, nii et praegusel hetkel ei ole otseselt ükski riik liidri rollis. nišiturgusid on väga palju, see tähendab muidugi, et valitsite ja valitsuste jaoks muudab see asja keerulisemaks. see raske on leida, jõuda liidri rolli, sest äh, valdkond on väga lai see tähendab ka seda, et väga raske on äh, kogu valdkonda reguleerida, sest äh, väga palju on äh, erinevaid arenguvõimalusi. ning tihtipeale üritatakse kasutada uusi rakendusi, mille osas veel rakend-, mille osas veel reegleid ja seadusi ei ole, sellega seoses on väga raske Eh, selgeid eh, eh, lahendusi leida. ja kui nüüd neid võimalusi vaadata, bioprintimisvaldkonnas, siis see puudutab just määruslikke ja õiguslikke valdkondi, siis mõningaid õigusküsimusi peaks lahendama võimalikult kiiresti ning üks küsimustest on see, et äh, mõningaid äh, tooteid äh, kasutatakse juba praegusel hetkel, nii võib öelda, et neil, nende staatus on sama kui arstirohtudel. meil puuduvad aga vastavad seadused ning üks põhjus selle jaoks on see, et kui vaadata neid rakendusi, siis pole alati selge, mis suhtes nad on praeguste reeglitega. kas tegemist on keemiliste toodetega, kas nad on biomaterjaliga no, või mitte e, inimesega seotud materjaliga mitte loodusliku materjaliga, mis äh, tekitab äh, teatud äh, kombinatsiooni loodusliku ja mitteloodusliku materjali vahel ning see puudutab ka printimist, 3D printimist, küsimus on selles, et mida reguleerida, kas disaini, materjali või tarkvara reguleerida, ühesõnaga on väga mitmesuguseid äh, õigusakte, mis peaksid olema sellega seotud, praegusel hetkel ei ole otseselt nendega sobiv, praeguste arengutega otseselt sobivat lahendust, see tähendab seda, et Euroopal on vaja äh, kompaktset õigusloomet, mis aitaks meil rakendusosa peale paremini mõelda. ning peale selle on küsimus selles, et eh, seaduste erinevused on niivõrd suured liikmesriikides, et eh, väga raske on leida mingisugust, et, et Euroopa raamistik aitaks seda oluliselt, seda segadust lihtsustada. mina rääkisin õigusküsimustest, sa jätkad siis? enamus küsimusi vastati. praegusel hetkel ei ole eh, see turg väga suur, aga loomulikult see muutub varsti. kuid eh, esmane struktuur on praegusel hetkel olemas, aga see ei pea tulevikus täpselt eh, muidugi sellist rakendust et nägema, nagu me praegu arvame tegemist äh, on väga laiapõhjalise tehnoloogiaga, nii et äh, eetiliste küsimustega seost äh, tugevalt ei ole, see puudutab eelkõige rakendust. nii et eetiliselt kahtlaste eesmärkidega kasutamine väljaspool meditsiinivaldkonda oleks väga problemaatiline. aga ma sooviks hoiatada et see, mis toimub väljaspool meditsiinivaldkonda, on negatiivses äh, tähenduses häkkimine, nii et äh, sellega seoses äh, näiteks, näiteks proteeside ehitamisel laste jaoks eriti kolmandates riikides on kodanike seas palju selliseid eh, innovaatoreid ja seda on väga oluline arvesse võtta. kui seda nüüd kombineerime aruteluga, eh, mis puudutab tulevikku eh, ning küsimus, mis veel esitati selles nimekirjas, kuidas kõrge hinnaga hakkama saada, meie poolt välja pakutud võimalused äh, peaks olema see, lahendus peaks olema avatud äh, innovatsioon. näiteks äh, äh, tuleks lahendada sellisel juhul siiski ka turvalisuse küsimused, nii et võttes arvesse möödunud nädalal toimunut, siis et on selge, et Euroopas on vaja tsentraliseeritumat lähenemist, aga kuidas, seda ma ei tea, sest ma ei tea, millised võimalused äh, selleks on. aga arvan, et seda teatud määral vaja võiks olla, sest mõningad neist rakendustest äh, on väga tugevalt seotud äh, selle küsimusega siis väga paljud inimesed VKE-des tegelevad selliste küsimustega ja mida rohkem neid on, seda rohkem tekib turvalisusprobleeme Eh, kuidas seda protsessi saaks eh, edasi arendada? kas mm. eh, te mõtlesite siin selle all töökohtade kadumist? ja seda ütles ka härra Tamburano. et selliste teemadega on alati seotud teatud ohud. avatud innovatsioon peaks selles kontekstis äh, peaks kaasama äh, kõiki neid, kes selles valdkonnas tegutsevad, mitte ainult tööstused või akadeemia, akadeemilise maailma esindajaid, sest äh, nende kaasamine sellistesse aruteludesse oleks väga oluline, kuidas äh, on võimalik näiteks kvalifitseeruda, see oleks samuti oluline, et inimesed saaks osaleda mitte ainult ametiühingute esindajatega näiteks. praegusel hetkel on meil mitmeid vahendeid Euroopa tasandil. Euroopa on üsnagi esirinnas üle kogu maailma kodanike ja sidusrühmade kaasamisel ning välja töötada tehnoloogiad, mis vastavad Euroopa eh, praegustele vajadustele uh,. Thank you very much. Any other? aitäh, kas on veel sõnasoove? või lisaküsimusi? ei. sellisel juhul aitäh selle ettekande eest. ja tõesti on oluline selle teemaga edasi liikuda, me ei tohi maha jääda meie konkurentidest üle maailma. Euroopa Liidu jaoks on sel-, oluline selle teemaga edasi minna ja lahendada need probleemid. aitäh! always go forward. The commission. Yeah, yeah, of course. Always forward. Hold on a second. The commission. Very good. The commission still has Very good summarizing. alati tuleb edasi liikuda, väga hea kokkuvõte. Who would like? The commission. Ah, the commission. With great pleasure, of course komisjon, loomulikult. hea meelega anname teile sõna. Euroopa Komisjon. Äh, kui tohib, siis üks küsimus või kommentaar. võib-olla kui kasutada sõna bio üldiselt, üldisemalt, siis see võib olla natukene eksitav selles mõttes, et kui te räägite äh, bio 3D printimisest, siis äh, see on peamiselt rakud ja rakkude printimise puhul oleme me väga varajases faasis. see oli lihtsalt väike kommentaar. üldiselt äh, teie raportid olid väga head ja põhjalikud. lihtsalt üks väike kommentaar, mida soovisin teha. aitäh. kas soovite kommenteerida? jah, ma mõistan teie märkust täiesti. selliste projektide puhul on ka oluline see taust. ma kaasasin paljusid erinevaid teemasid, kaasasime ka selle bioprintimise, selle meto-, metoodika ning selle kaugemad rakendusalad, aga loomulikult poliitilises kontekstis võib teha vahet näiteks meditsiinilistel rakendustel, mis ei ole biopri-, prinditud, sest siin on ju loomulikult erinevus ja regulatiivsed erinevused on siin ka ju väga suured. ja ma nõustun teiega seetõttu, äh, et äh, poliitikas äh, tuleb teha nendel vahet. aitäh! suur tänu veel kord! järgmine päevakorrapunkt number üheksa ja number kümme. elektrienergia siseturg uuesti sõnastatud ja elektrienergia siseturu ühiseeskirjad uuesti sõnastatud. loomulikult nad on teada-tuntud puhta energia paketi osad. meie kolleeg, raportöör Kristjan Karinš palus mult, et ma annaksin teile teada tema nimel. ta saatis mulle lühikese info teile edasiandmiseks. kolmas ja neljas triloog toimusid paar nädalat tagasi. institutsioonid arutasid äh, dünaamiliste lepingu äh,, hinnalepingute üle, võrdlusmehhanismide üle äh,, Äh, ühise reaktsiooni üle, agregatsiooni üle, äh, nutimeerikute üle, äh, hindade reguleerimise üle, haavatavate tarbijate üle, energia salvestamise üle ja üldiselt jõuti päris kaugele ning sõlmiti mitmed kompromissid mõningad olulised teemad, nagu näiteks hinna reguleerimine ning energiavaesus, on endiselt aga lahtised. kui te soovite täpsemat infot, siis loomulikult meie raportöör on valmis teile seda edastama. ja mis puudutab äh, määrust, siis institutsioonid jõudsid üldkokkuleppele regionaal- koostöö asjus ülekandevõrkude operaatorite puhul. selleks luuakse regionaalsed koordineerimiskeskused, selle üle toimusid tohutud arutelud. ning see jääb parlamendi mandaadi alla. seetõttu see minu arvates tuleviku jaoks hea otsus kolmanda triloogi ajal alustati ka arutelusid öö, öö, mahumehhanismide üle, selle üle jätkati ka arutelusid neljandal triloogil, jõuti ka üsna kiiresti edasi, nii et erimeelsused teatud suurtes küsimustes suudetakse vast järgmiseks triloogiks ületada. see peaks toimuma viiendal detsembril alates kella kaheksateistkümnest me oleme valmis kohtuma ka detsembri teises pooles ennem jõule. nõukogu ja parlament koos Euroopa Komisjoniga on valmis pidama isegi kuuendat triloogi, kui see peaks olema vajalik. aga loomulikult üritame ennem seda lõpetada arutelud direktiivi ja määruse üle. kas teil on küsimusi, kolleegid? palun, proua. aitäh, Jerzy. soovin lihtsalt lisada, et see on viimane osa sellest väga keerulisest äh, piltmõistatusest ning tundub, et detsembris üritatakse ära teha päris palju tööd. Äh, ma kardan, et meil lõpeb aeg otsa ning teine asi, Jerzy, äh, me oleme koostööd teinud erinevates küsimustes sellel teemal, ma soovin, et me siin midagi äh, ei kaotaks, ühtegi enda olulist äh, punkti, see on viimane osa äh, puhta energia paketist meie kodanike jaoks ning oluline on, et see tõesti täiuslikult välja tuleks. aitäh, Theresa! ma arvan, et seda hirmu ei ole, et sest me oleme rääkinud juba kõikidest teemadest ning rõhutasime, et energiavaesus ja kõik muud sellised teemad on Euroopa Parlamendi jaoks väga tähtsad ja me ei tohiks neid unustada. sul on tõesti õigus, et meil on vähe aega. seetõttu oli ka oluline täna hääletada. kuigi mõnede kolleegide jaoks ei olnud see väga mugav aga oli tõesti hääletada, oli tõesti vajalik edasi liikuda. nüüd aga on meil päevakorrapunkt number üksteist, mis on väga sarnane. riskideks valmistumine elektrisektoris. meie raportöör kolleeg Peterson on saatnud mulle ka infot vabandust, riskideks valmistumise äh, raportöör on kolleeg Flavio Sanonato. Õnneks tema on täna kohal. suur tänu selle eest. Sì, grazie presidente. tänan, esimees. me oleme koos sellele seiklusrikkale äh, avastusteele asunud ning äh, äh, see puudut-, äh, puudutab siis kolmepoolseid läbirääkimisi ning kolmas voor lõppes, see toimus üsnagi keerulistes tingimustes, seal oli palju pinget ja vaidlusi eesistujariigiga. lõpuks lõpptekst toetab parlamendi seisukohti kuid äh, rakendusperiood äh, pikenes äh, tuntavalt kolmekümne, kolmkümmend kuud kahe aasta asemel, nagu parlament seda soovinud oli ja see on siis selleks, et sisse viia elektrivarustusriski ähm, esmased lahendused, parlament aga oma seis-, oma seisukohti tugevdas ning üritasime siinjuures tugevdada regionaalseid aspekte ka riski haldamise juures ning eesistuja riik ei olnud nõus Atseri äh, pädevusi vähendama ega ka e RCC äh, tegevust äh, ümber korraldama. niisiis kahe sõnaga võib öelda seda, et solidaarsusprintsiipi me suutsime säilitada ning kokkuvõttes võib öelda, et eh, eh, poliitiline eh, kokkulepe läks enam-vähem selles suunas, mida parlament seda soovis ning arvan, et meie jaoks kokkuvõttes on tulemused positiivsed. tahaksin paljusid tänada eelkõige sooviksin tänada esimees Muusekit, sest tema panus oli äärmiselt äh, oluline äh, ning tema kogemused olid hindamatud ning äh, tänu temale toimusid läbirääkimised väga tasakaalustatult. nii et suur aitäh teile, esimees uh,! Thank you, thank you very much, Flavio. It was a great success, of course. aitäh! loomulikult see oli suur edu e, eelkõige Äh, teie suur edu, sest läheb äh, läbirääkimised sõltusid kõik sellest, kuidas teie oma tööd ette valmistate ja kuidas te esindate Euroopa Parlamenti. Euroopa Komisjon toetas meid ka väga palju. ja kokkuvõttes nõukogu oli ikkagi valmis kompromissile minema, seega suur tänu kõigepealt teile, härra Flavio Sanonato raportöörina, see oli suur edu, suur tänu, et te ka täna siia kohale tulite, väga oluline on, et te saite öelda paar sõna selle kohta meile. meil on neli õigusloomelist eh, ettepanekut siin, see oli teine osa puhta energia paketist, esimene osa eh, sellega sai, saadi ühele poole paar kuud tagasi, nüüd siis teine osa neljast kas kolleegidel on kommentaare kolleeg Sanonatole? ei. siis võtke teadmiseks, et neljas õigusloomeline akt on loomulikult ACER, energiaregulaatorite koostööamet. meie raportöör on härra Peterson, kes saatis teile ka lühikese teavituse minu kaudu. esimesed kolm triloogi on toimunud, olulised aspektid, olulistes aspektides on kokku lepitud, näiteks Aatseri juurdepääs infole, samuti öö, äh, selle üldine struktuur. järgmine triloog toimub Strasbourgis üheteistkümnendal detsembril, loodetavasti saab see olema viimane ning me saame selle terve tema, teema, teema ka äh, ühele poole. olulised teemad on veel lahendamata, nimelt Aatseri suutlikkus otsuseid vastu võtta äh, äh, regionaalsete koordi- äh,, lõpp, lõpptarbijate kohta ning regionaalsed koordineerimiskeskused. mõningad liikmesriigid on olnud siin tõrksad. Nad ei soovi Aatserile selliseid, sellist võimu anda ega läbirääkimised ei saa olema kiired ega lihtsad. nii arvab meie raportöör. direktori roll võrreldes äh, nõukogu rolliga, parlamendi seisukoht on selge, me soovime tugevat ja sõltumatut direktorit, nii sõltumatut kui võimalikku, kes suudaks tagada tõhusat ja hästi toimivat äh, Eitser, Atseri äh, see on ka mõningatele liikmesriikidele jälle keeruline teema. kokkuvõtteks ütleb raportöör, et see on oluline teema, see on seotud Euroopa tulevase energiaturu tulevikuga, meil on veel pikk tee käia, ütleb raportöör, läbi on vaja rääkida nendes olulistes küsimustes, mida just mainisin, aga üritame triloog istungid lõpetada üheteistkümnendal detsembril Strasbourgis. kas on sõnasoove, kolleegid? nagu te teate, siis neli õigusloomelist akti on laual, oleme valmis lõpetama detsembris. üritame läbirääkimisi mitte venitada Rumeenia eesistumise ajani. palun, kolleeg. aitäh härra esimees, sõna andmast. mina olen Atseri variraportöör. mul on üks küsimus teile. oma mõn-, mõningad osad Atseri määruste läbirääkimistest äh, on seotud ka energiaturu reguleerimisläbirääkimistega kui need läbirääkimised läbi kukuvad või nendega ei jõuta ühele poole selle aasta jooksul, mida te arvate, kuidas Aatseriga edasi minnakse, sest me ei saa äh, lubada olukorda, et äh, Aatseri äh, lahendus on erinev teistest, mis siis saab, kui energiaturumäärustikuga ühele poole ei jõuta. jah, teil on täiesti õigus kõige äh, äh, elektrituru ülesehituse viimasel triloogil üheksateistkümnendal, kahekümnendal detsembril. Äh, me ei tea, mis, mis sinna, sinna triloogi vooru jääb. võimalik, et Atseri läbirääkimised on võimalik lõpetada üheteistkümnendal detsembril juba, aga kui ei, siis on võimalik seda teha näiteks ütleme, kahekümne esimesel detsembril ma olen avatud igasugustele lahendustele. ITRE komisjoni nimel hoian ühendust nii nõukogu kui komisjoniga, ma eeldan, et ka raportöörid on valmis tegutsema, kindlasti härra Kaarits ning ma eeldan, et ka härra Peterson on valmis tulema siia üheksateistkümnendal, kahekümnendal detsembril, see on meil see roheline nädal, see tähendab, et äh, me oleme ju ikkagi valmis tegutsema, me ei ole ju puhkusel, absoluutselt mitte. me ei ole puhkusel parlamendi saadikutena, seega kõik sõlt-, see sõltub ka austerlastest eesistujana, kas nad on neli päeva ennem jõule valmis siia tulema. minu jaoks on see kõige tähtsam teema, et me saaksime detsembris selle lahendatud. kohtusin ka Äh, rumeenlastega järgmiste eesistujatena ning ka austerlastega, ka Rumeenia eesistumise jaoks oleks see eelistatav, sest neil on palju teemasid juba äh, plaanis, eelkõige äh, järgmise seitsme aasta eelarve küsimused. seega on tõesti hädavajalik lõpetada puhta energia paketi läbirääkimised detsembris, aga ma nõustun teiega üldiselt et ei ole Atseriga lihtne lõpetada, ilma et elektrituru ülesehitusega pole ühele poole saadud. aitäh, kas on veel sõnasoove? ei. järgmine punkt. By our colleague uh, one hour. pool number kolmteist, äh, meie kolleeg juba mainis seda tund aega tagasi ja küsimusi teie poolt ei olnud. ja nüüd läheme Miroslav Pohe raporti projekti juurde, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi energiatõhususe kohta muutmist ja Energialiidu juhtimist seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega Euroopa Liidust see on ebatavaline juhtum kahjuks, kuna Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, meie raportöör on Miroslav Pohe ja Euroopa Komisjon võttis kolmeteistkümnendal novembril vastu praeguse ettepaneku muuta energiatõhususe direktiivi ja äh, juhtimise määrust, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust seetõttu on vajalik tehniliselt kohandada arvnäitajate ühenduse primaar- ja lõppenergia tarbimise kohta, et äh, need peegeldaksid nüüd kahekümne seitsme liikmelist liitu kahekümne kaheksa liikmelise asemel. ja kuna on äh, teatud ajalised piirangud, on oluline viia lõpule see õigusloomeline menetlus enne kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta kolmekümnendat märtsi päeva, mil ühenduse õigustik enam ei kehti Ühendkuningriigis. ja ITRE komisjon on otsustanud äh, edasi töötada kiirmenetluse režiimis ja seetõttu me oleme sellise ettepaneku ja raporti projekti kiires korras esitanud ka ITRE-le ja Miroslav Pohe on palunud proua Theresa Griffinil tutvustada oma raporti projekti. sõna teil. tänan, Jerzy. ja milline iroonia, et mina selle endale sain. Jerzy, ma tean, et sa soovid, et Äh, see ei jõuaks lõpule, kuid kahjuks ei ole lõpp kokku jõudnud. sest see oluline hääletus toimub minu sünnipäeval ja loodan, et see saab olema õnnelik sünnipäev. kõigepealt ma tahan ähm, vabandada Miroslavi nimel, kes ei täna kohal ole. ma tahan teile lühidalt tutvustada seda raportit Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsuse kohta kohandada eh, eh, ühenduse energiatõhususe sihtmärk ja kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidus. energiatõhususe direktiiv on üks kaheksast õigusaktist, mida tuleb tehniliselt kohandada. tegemist on tehnilise ettepanekuga, mille eesmärk on ümber kalkuleerida Euroopa Liidu eesmärgid energia kokku osta, äh, kokku, säästu osta. eelmisel nädalal Euroopa Parlament võttis vastu äh, lõhked, millega vähendatakse energiatarbimist kolmekümne kahe koma viie protsendi võrra ja me tegelikult võitlesime selle protsessi eest ja see tuleb saavutada kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks äh, nii primaarenergia kui ka lõppenergia tarbimine. ja see ei tohiks ületada tuhat ükssada kakskümmend kaheksa miljonit eh, nafta ekvivalenti primaarenergia ja kaheksasada nelikümmend kuus miljonit eh, nafta koefitsiendi lõppenergiaga. Eh, ja seetõttu on nüüd need arvud ümber vaadatud tuhande ühesaja kahekümne kaheksa miljonile kaheksasaja neljakümne kuuenda miljonile raportöör on teinud tehnilised muudatusettepanekud, nagu tema ettepanekus on selge, et me peame silmas pidama kahte eesmärke. Eh, arvestades seda kolmekümne kahe koma viie protsendilist eh, energiatõususe eesmärki nii primaar- ka lõppenergia suhtes ja sidusust eh, kehtivate õigusaktide ja vähendada ka jõustumist Äh, sest vastasel juhul meil ei õnnestu seda märtsiks kaks tuhat üheksateist vastu võtta, äh, mis on eeldatav Ühendkuningriigi lahtumise. reporter ütleb, et tehniline iseloom on sellel ettepanekul ja arvestab sellega ja loodab, et see protsess kulgeb sujuvalt. nõukogu on juba osutanud, et nõukogu jaoks ei saa see olema probleemiks. loodame, et see, äh, et see õigusakt tegelikult vajalikuks ei osutu. tänan Uh, well, uh, thank you very suur tänu. suur tänu, kolleeg. see on tõesti ebatavaline olukord, et paluti just teil tutvustada meile kõigile seda raporti projekti. me oleme teadlikud eh, see teie olukorrast ja teie üldisest arvamusest eh, Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel toimuva suhtes me siiski austame demokraatiat ja arvestame ka teie olukorraga, kus suur tänu, et te esitasite seda projekti Miroslav Pohhe nimel. see oli selgelt tehtud ja võib-olla Euroopa Komisjon soovib kommenteerida seda. härra Hodson Euroopa Komisjonist, kui ma tohiksin paluda teil kommenteerida proua Theresa Griffini poolt esitatud härra Pohe raportit. suur tänu, esimees. võib ju arvata, et iroonia jätkub äh, meil on kolm asja, me tahame tänada Euroopa Parlamendi ja ka nõukogu selle kiiruse eest, millega nad on selle tehnilise aktiga äh, tegelenud. sisu kohta mul ei ole midagi lisada muud, kui ütles proua Griffin ja härra Pohv oma raportis ja me, me näeme mõtet nende tehnilistes muudatustes ja eriti viiendas tehnilises muudatuses, millega vähendatakse äh, seda perioodi kahekümnel päeval kolmele, arvestades, et äh, seda, et on vaja, et see õigusakt äh, hakkaks olema kohaldatav õigel ajal. suur tänu. minu küsimus on kas Theresa soovib midagi Miroslavi nimel veel lisada? lihtsalt seda, et me üritame teha selleks, et me oleme valmis kõikideks võimalusteks, et me suhtume väga tõsiselt oma kohustustesse. meil oli väga hea, et me suutsime selle kolmkümmend kaks koma viis protsenti eesmärgi saavutasime, loomulikult seda oleks võinud kõrgemalt meie isiklikult palusime nelikümmend protsenti, kuid kolmkümmend kaks koma viis protsenti oli hea võit ja see oli hea näide äh, sinu juhtimisel äh, sellest, kuidas ITRE tegi koostööd erinevate erakondadega ja erakonnad ühinesid selleks, et saavutada konsensus kodanike huvides. see ongi Euroopa Parlamendi äh, pluss ja ja see näitab veel kord, et Ühendkuningriik peaks jääma meie kahekümne kaheksa liikmelisse perre nagu ta tavaliselt. Theresa, ma nõustun sinuga täielikult selles osas. ja ma võin kokkuvõtteks öelda, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viieteist, viies detsember kaks tuhat kaheksateist ja pärast seda hakkame ette valmistama ITRES hääletus neljateistkümnendal jaanuaril äh, täiskogul hääletuse kuupäev ei ole veel kinnitatud. suur tänu, Theresa, et sa tulid kohale, sest see on ikkagi väga oluline raport. üldiselt rääkides see võiks olla mittevajalik, vaid antud juhul me ei suuda mitte midagi muud teha, me peame sellega edasi liikuma. me peame selle vastu võtma ja olema märtsi lõpuks valmis kõikideks olukordadeks. suur tänu, sõbrad. lubage lisada muude küsimuste all. jõuluvastuvõtt, eh, kus me loodame kõigiga teiega ka kohtuda paarikümneks minutiks, kahekümneks, kolmekümneks minutiks, et arutada mõningaid asju. see algab kell kaheksateist viisteist ja kell kaheksateist kolmkümmend äh, liituvad meiega kaks volinikku mõningate küsimuste arutamiseks. Mm, ja osalevad meie vastuvõtul ja see toimub Janni kolmanda korruse brasserii juures. Jan hoone kolmanda korruse brasseriis. väga mugav koht. ma kutsun teid kõiki kella kaheksateist viieteistkümneks poole tunni pärast. kuid mitte hiljem kui kaheksateist kolmkümmend, sest ametlikult algab kell kaheksateist kolmkümmend härra Pohe energiatõhususe raporti kohta soovib üks kolleeg sõna. ma tahan vabandada. ma olin ühes teises äh, äh, komisjonis, mis puudutab Brexitit ja energiatõhususe direktiivi ning võimalust, et ilma lahkumisleppeta britid lahkuvad, siis milline saab olema brittide roll ma sooviksin kõikidelt osapooltelt paluda, et et võetaks arvesse kõiki võimalusi, kõiki aspekte, olenemata öö, poliitilistest öö, vaadetest. kui britid lahkuvad, siis teist, teised liikmesriigid peavad veel rohkem tegutseda, tegutsema energia öö, säästmise nimel seega see on poliitiliselt ka väga äh, tõsine teema. me, meie fraktsiooni jaoks on ka väga oluline see, et me jääksime kokkulepitud eesmärkide juurde ning läbi kokkulepitud eesmärkide äh, saavutame ka kohustuste jagamise liikmesriikide vahel. nii et brittide lahkumine ei mõjutaks eriti mõnda üksikut liikmesriiki, aitäh. uh,. Thank you very much. suur tänu, kolleeg, selle tähelepaneku eest. kindlasti seda võetakse arvesse ja väga oluline, et te saite meiega ühineda. ma saan aru, et praegu toimub palju erinevaid koosolekuid erinevates saalides ja te ei olnud valmis tulema ITRE komisjoni koosoleku õigel hetkel. suur tänu siiski. rohkem äh, selle teema kohta sõnasoovijaid ei ole, ma tahan teile öelda, et järgmine koosolek toimub neljateistkümnendal jaanuaril, neljateistkümnendal jaanuaril Strasbourgis kell üheksa õhtul. järgmisel nädalal Strasbourgis kohtumisi ei ole meil, kuid meil peaks toimuma koosolek neljateistkümnendal jaanuaril, jaanuari keskpaigas, sest on, on absoluutselt hädavajalik, sest eh, me peame ITRE-komisjonis teatud otsused langetama ja aega napib, sest meie ametiaeg hakkab lõppema. seega kell kaheksateist kolmkümmend. palun tulge kohale, kui võimalik, meie kohtumisele ja pool tundi on teil aega elu nautimiseks. kõike head teile, tänan!